neljateistkümnendal oktoobril. vastavalt kodukorra reeglile kolm, lõigetele kolm ja neli, õigusasjade komisjon oma kohtumisel kümnendal oktoobril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kontrollis üle volitused ja tegi ettepaneku üksmeelselt kinnitada järgmiste isikute mandaatide õigsust. Andrea Zanoni jõustub üheksateistkümnendal juulil kaks tuhat üksteist, Philip De Backer jõustub seitsmendas septembril, seitsmendal septembril kaks tuhat üksteist, Auke Zilstra jõustumisega kolmeteistkümnendal septembril kaks tuhat üksteist ja Mikael Gustavson jõustumisega kahekümne teisel septembril kaks tuhat üksteist. ja sellega teen ettepaneku kinnitada üle nende mandaatide kehtivus. kas on kommentaare? tundub, et mitte sellega on nimetatud mandaatide kehtivus kinnitatud ja tere tulemast uutele kolleegidele!